kõikidest tänastest sõnavõttudest ja me tegeleme selle teemaga väga-väga äh, oluliselt, aitäh, aitäh, äh, proua volinik, äh, ma loodan, et meie külalised on aru saanud, mida neilt oodatakse ja nad võivad esitada kodanike algatusi, see on väga hea võimalus Euroopa asjades osaleda. ja nüüd on mul üks teadaanne, ma olen Rahvaparteilt saanud ettepaneku nimetada härra Fabrice Berthaud äh, ITRE komisjoni liikmeks, kas kellelgi on midagi selle vastu, ei ole, niisiis on see nimetamine heaks kiidetud ja nüüd läheme järgmise arutelu juurde, see on suuline küsimus komisjonile, mis puudutab makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täitmist Äh, proua Bowles peaks kohe siia jõudma, nii et, et äh, natuke kannatust, äh, sellepärast et kui ei ole kohal küsimuse esitajat, on väga raske ilma temata alustada rahulikult, rahulikult, proua Paulus, ärge kukkuge. Voilà, voilà, je vous donne la parole donc comme... suurepärane, annan teile sõna kui küsimuse autorile, teil on sõna viieks minutiks. suur tänu, proua juhataja. ma tõesti mõistan, et äh, volinikku veel, asjakohast volinikku siin ei ole, sellepärast et ta on teel Washingtoni, paistab, et äh, seda tuleb ikka ja jälle, et me ei saa arutelusid äh, küsimuste teemadel äh, volinikuga pidada, sellepärast et volinik on alati neljapäeviti igale poole teel Äh, makromajanduslik äh, tasakaalustamatuse protsess äh, ja selle korrigeerimine on üks olu-, oluline osa majandus- ja kasvupaketi tugevdamises, seal on ana-, tegeletud mitmete valdkondadega, kus, ähm, mis olid tähelepanu alt kõrvale jäänud seoses võla ja defitsiidiga, üks uus vahend on tulemustabel, mis on diagnostiline abivahend komisjoni jaoks. kahe tuhande kolmeteistkümnenda, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta novembris lisas komisjon uue näitaja finantssektori kohustuste kasvumäära kohta äh, sellesse tulemustabe, tabelisse. ja et vältida igasuguseid valesti arusaamiseid, äh, lisaksin ma omalt poolt, et see on väga kasulik näitaja iseenesest ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembris parlament taotles või palus sellise näitaja lisamist, kuid näitajad erinevate liikide vahel on võimalik valida ja kahjuks komisjon ei austanud kuus paketti, kus kehtestatakse põhimõte, et komisjon peaks esitama oma ettepanekud Euroopa Parlamendi ja asjakohastele komisjonidele ja nõukogudele selleks, et näitajaid ja künniseid äh, korrigeerida ja parandada, sellist konsulteerimist aga ei toimunud, parlament sai info selle uue näitaja kohta ainult paar päeva enne häiremehhanismi aruande avaldamist äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta novembris. ja mis veelgi hullem, paistab, et nõukoguga peeti nõu, hoolimata sellest, et see oli puhttehnilisel tasandil. paistab, et sõnum ei ole jõudnud veel voli, komisjoni talitustesse, et ka parlamendil on nõukoguga võrdsed õigused. konsulteerimine parlamendiga ei oleks eriti keeruline, see võib tähendada mitteametliku dokumendi ette, eelnõu esitamist meie sekretariaadile, meie majandusasjade komisjon on alati näidanud üles head tahet meie koostöös komisjoni ja nõukoguga. olles majanduskomisjoni esimees, püüdsin ma asja selgitada, saates mitmeid kirju detsembrikuus ja jaanuarikuus pärast selle uue näitaja avaldamist, aga mingisuguseid arukaid, mõistetavaid selgitusi komisjonilt äh, ma ei saanud, komisjon oleks äh, võinud lihtsalt äh, oma viga möönda ja lubada järgmisel korral paremini käituda. aga ja, ja volinik Barnier on teinud mõnes teises küsimuses just seda aga komisjon sedakorda rõhutas, et kõik on tehtud nagu kord ja kohus ja selles vallas ja seda tausta silmas pidades pidasime me vajalikuks esitada suulise küsimuse ja suulisele küsimusele tahaksime ka otsekohest vastust, kas komisjon võiks selgitada, miks komisjon ei konsulteerinud parlamendiga, lisades finantssektori kohustuste kasvumäära kirjeldava uue näitaja tulemustabas-, tulemustabelisse enne kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta häiremehhanismi aruannet. kas komisjon on seisukohal, et Euroopa Parlamendi viieteistkümnenda detsembri kahe tuhande üheteistkümnenda aasta resolutsioon makromajandusliku tasakaalustamatuse järelevalve tulemustabeli esialgse kavandi kohta, milles parlament nõudis finantssektori jaoks uue näitema, näitaja lisamist, kujutab endast konsultatsiooni, nagu nõutakse makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamist ja korrigeerimist käsitleva määruse põhjenduses kaksteist. suur tänu! ja nüüd saab sõna proua Malmström, palun. suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. jah, äärmiselt kahetsusväärne, et asepresident Rehn ei saa täna siin olla, kuivõrd äh, tal on kohustusi G kahekümne ja IMF-i kohtumisega seoses äh, Washingtonis ja nagu te mainisite, ta on teel Washingtoni. enne kui ma hakkaksin küsimust üksikasjalikult käsitlema, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kirjavahetus teie ja komisjoni asepresidendi vahel leidis aset selle aasta alguses ja kindlasti olete te tutvunud neljanda veebruari kirjaga. selles kirjavahetuses komisjon Äh, komisjonil on kahju, et parlamendil on seisukoht, et ähm, komisjon ei suutnud parlamendiga konsulteerida nagu kord ja kohus. see ei olnud tegelikult meie äh, taotlus ja me nii seda protsessi ka ei tõlgendaks. lisades üheteistkümnenda näitaja tulemustabelile, pidas komisjon kinni määruse põhimõttest ja poliitilistest äh, kokkulepetest, mis sõlmiti juba kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus par-, nõukogu ja parlamendiga ja ma tuletaksin teile meelde, et makromajandusliku tasakaalustamatuse määrusest lähendavalt äh, lähtuvalt on komisjoni kohustus tulemustabelit korrigeerida ja äh, me, see puudutab siis ka künniseid, äh, näitajaid, metoodikat ja mu-, nende muudatusi, kus see on vajalik. tehes koostööd nõukoguga ja pa-, parlamendiga, nagu põhjenduses kaksteist on välja toodud, see on meie jaoks oluline ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus parlamendi resolutsiooniga kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembris ja nõukogu novembrikuiste järeldustega on see juba ka tehtud. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal toimus poliitiliste valikute tehniline korrigeerimine, lisades üks näitaja tulemustabelile. aga konkreetne vastus küsimusele oleks jah, komisjon saab, komisjon tõlgendab kahe tuhande üheteistkümnenda aasta resolutsiooni konsulteerimisena ja parlamendi poliitilise vastusena konsulteerimisprotsessile Äh, rõhutaksin, et komisjon kohtleb võrdselt äh, parlamenti ja nõukogu, informeerides neid ühel ajal. komisjon äh, on arvesse võtnud majanduskomisjoni arvamusi ja lõpetuseks komisjoni nimel tahaksin paluda, et me lähtuksime proportsionaalsest lähenemisest, liikmesriigid tegelevad makromajandusliku tasakaalustamatusega äh, erinevatel tasanditel äh, ja see tulemustabel ja selle korrigeerimine, kiire korrigeerimine on Euroopa Liidu huvides, äh, mitte ükski üksik näitaja eraldi võetuna ei saa finantssektori omapärasid ja mõjusid reaalmajandusele adekvaatselt kajastada. seetõttu ei saa tulemustabelit mehaaniliselt ja isoleeritult rakendada, seal on erinevad näitajad ja äh, täiendavate näitajate lisamine võib olla äh, vajalik. loodetavasti see aitab teil olukorda selgitada, suur tänu ja nüüd saab sõna härra Dorfmann viieks minutiks. suur tänu lugupeetud volinik, kallid kolleegid, meie Euroopa Parlament ja Euroopa Rahvapartei sealhulgas äh, ütlesime omalt poolt jah-sõna makromajandusliku tasakaalustamise menetluse kohta, äh, see on üks oluline vahend Euroopa majanduspoliitikas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal osalesin mina oma fraktsiooni nimel selle menetluse arendamise protsessis ja üheks tähtsaimaks küsimuseks meie jaoks tol hetkel oli Euroopa Parlamendi roll tulemustabeli kujundamises. ja seetõttu leian ma, et on äärmiselt kahetsusväärne, et asepresident Reeni pole siin meie ees täna, sellepärast et oli selge, et tema toetab äh, Euroopa, äh, toetas selles protsessis Euroopa Parlamendi seisukohti ja tänu temale ja tema toetusele meie toetasime paindlikku lähenemist äh, omalt poolt. me lihtsalt usaldasime komisjoni. ja nüüd siis ühelt kaheksateistkümnendal novembril informeeriti meid eelolevast muudatusest näitajate osas. Teie teadsite, et neid näitajaid hakatakse muutma ja parlamenti te sellest õigeaegselt ei informeerinud. see oli viga. mina toetan täielikult proua Paulsi seisukohta olulised ei ole mitte need näitajad sisuliselt kui sellised, me ei tahaks neid näitajaid hakata siin parlamendi ja täiskogu ees arutama ja me ei äh, taha uusi näitajaid nõuda teilt äh, eraldi praegu, aga mina seetõttu ei esi-, ei toeta neid muudatusettepanekuid, mis on siin esitatud. me ei taha siin äh, hädaldada selle üle, kui haavatud ja solvatud me oleme sellest, et meist on mööda mindud, see ei ole oluline. oluline on see, milline on poolehoid Euroopa Liidule ja meie majanduspoliitikale. ja kui see poolehoiu küsimus jääb lahendamata, siis jääme me toppama, kui puudub äh, demokraatlik, äh, demokraatia äh, tugevdamise võimalus ja demokraatliku kontrolli võimalus, siis ei ole meil enam midagi teha. võtame Itaalia näite. Itaalia rahvas usub, et selliseid teemasid on parlamendis käsitletud, et demokraatlik kontroll on tagatud. mida te siis meist tahate? kas tahate, et meie peaksime siis liikmesriikides hakkama nüüd äh, sellist kohtlemist äh, õigustama? me ei ole valmis seda tegema. komisjonist jääb Euroopa bürokraatliku liidri mulje ja see on äärmiselt kahetsusväärne. me peame ühiselt püüdma oma positsiooni tugevdada ja selleks tuleb meil äh, oma lähenemist muuta see ei ole võimalik, kui me jätkame nii nagu varem. meie äh, Rahvapartei ja Euroopa Parlament ühisena tahab tagada, et makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus kujuneb edukaks. ja komisjoni praegune käitumine ei aita selle edu saavutamisele kaasa ja seetõttu oleme me ka omalt poolt parlamendis nõudmisi esitanud. meie tahame, et äh, parlamenti arvesse võetakse, komisjon peab aru saama, et nüüd kehtib Lissaboni leping ning äh, Euroopa Parlament ja nõukogu on võrdsed läbirääkimiste partnerid, aga praeguses protsessis äh, see paraku nii ei olnud. Euroopa süsteemsete riskide nõukogu roll selles määruses on praegusel hetkel liiga ähmane ja vajab ülevaatamist. kõik täiendavad muudatused, mida tulevikus kavandatakse sisse viia, neid teie siin, volinik, mainisite tulemustabeli paindlikkust, aga äh, me soovime, et parlamenti tulevikus sellistest kavandatavatest muudatustest analüü-, informeeritakse piisavalt varakult, et me saaksime ka ise neid omavahel arutada ning äh, lugupeetud volinik, palun aidake ka omalt poolt kaasa, et makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus on tõhus ja edukas ja nüüd proua Ferreira, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik meil on siin vastastikuse usalduse puudus äh, selles äh, kahe õiguslooja vahel. mina olin makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse raportöör ja tekkis mitmeid poliitilisi küsimusi. näitajate valik äh, ja häirekünnised on üksikasjad, millest äh, lähtuvalt äh, meie mm, kujundame oma poliitikat äh, ja poliitilisi muutusi. ehk siis näitajate valik on tegelikult tähtis otsus. me sellepärast, et nendest näitajatest lähtuvalt langetame me oma poliitilisi otsuseid ja nende tõlgendamine aitab meil langetada optimaalseid otsuseid. Teie rääkisite siin sellest määruse, selle määruse tekstist, määruse põhjenduses kaksteist on kirjutatud, et komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendi pädevatele komisjonidele ja nõukogule arvamuse avaldamiseks ettepanekud kavade kohta, mis on seotud näitajate ja künnisväärtuste määramise ning nende kohandamisega. selles lepiti kokku ja see on ka kirja pandud sellest lähtuvalt peaks toimuma institutsioonide vaheline vastastikusel mõistus, mõistmisel toimiv põhineb koostöö. nii et äh, kui te muudate näitajaid äh, ja teete seda meelevaldselt omaalgatuslikult, kas te siis tõesti arvate, et see on määruse põhjendusega kaksteist kooskõlas? ma loodan, et komisjon tõesti analüüsib äh, selle muutuse sisseviimise viisi ning tulevikus korrigeerib oma selgelt valet käitumist. parlament on siin kahjukannataja rollis ja praegu ma ei äh, rõhuks, äh, lisaks enam midagi. meie majanduskomisjoni äh, esimees proua Sharon Bowles juba selgitas asja piisavalt põhjalikult, aga sellised tõrked institutsioonide vahelises koostöös jätavad oma jäljed, oma armid ja tulevikus me peame tegutsema läbipaistvamalt, sellepärast et meie õigusloomeline protsess jätkub ning meie tulevane koostöö peaks olema rajatud usaldusele, mitte kahtlustamisele. proua Kular, palun. Alde nimel. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, volinik, ma olen väga rahul sellega, et teie olete siin, sellepärast et äh, meil on ju äh, komisjoni kolleegium koostööpartneriteks ja tegelikult nagu kolleegid on siin juba öelnud, praegu me räägime oma suhete olemusest. meil on siin tänane Euroopa äh, kas me tõesti selles Euroopas institutsioonide tasandil teeme äh, maksimaalset koostööd. nii et tegemist ei ole tehnilise küsimusega, keerulise küsimusega, Liisa rääkis juba sellest, meil on võimalik siin manööverdamisruumi kasutada, me ei pea siin hakkama äh, lepinguid muutma selleks, et oma koostööd parandada. mina olen samuti kuus paketi üks raportööridest ja ma rõhutan, et tegemist oli pikkade läbirääkimistega ja on väga oluline, et sellised protsessid äh, toimuksid heas heas koostöövaimus. kolmega kolme institutsiooni osalusel on võimalik seda teksti koostada, miks siis ei peaks olema näitajate määramine kolme institutsiooni osalisel, osalusel võimalik? oluline ei ole mitte see tulemustabel äh, ja selle näitaja muutmine, vaid äh, siiamaani oleme me otsustanud Äh, on otsustatud äh, euroalal rakendada äh, kärbete ja defitsiidi võla lähenemist, aga nüüd kuus paketi vallas me üritasime põhjalikumalt analüüsida, mis ei toimi Euroopas. ja tegelikult need otsused mõjutavad meie kodanike igapäevaelu mõjutab see, kas on tööpuudust, kas, milline on tunnitasu, kas on võrdne ja nii edasi ja nii edasi ja õiglane ja kui parlament ei saa äh, vähemalt äh, oma sõnumit edastada ja osaleda selles protsessis muul moel, siis äh, ja, ja kui parlament ei saa seda teha, siis meie ühine Euroopa projekt lihtsalt jookseb liiva. ja see arvamus, et et asjade üle otsustatakse Brüsselis ja, ja Berliinis ja sellisel moel annab äh, kõikidele populistidele võimaluse hakata Euroopat õõnestama. meil on instrumendid, mis võimaldavad meile äh, ühist koostööd teha ja meie huvides on konkurentsi, äh, tööpuuduse, tööhõive Äh, küsimuste tõstatamine ühiselt Euroopa päevakorras. härra Lambert, palun. suur tänu, nii. olen nõus kõigega, mida ütles äh, Silvi Kula, aga lugupeetud volinik, pöördun siin teie poole, pöördun siin teie poole ja kuulasin teie suurepäraseid äh, sõnu ja neid sõnu esitas meile ka teie sõber vol-, volinik Rehn, aga ma ei usu teid tegemist on siis esimese tulemustabeli vastuvõtmisega, te oleks ette pidanud meiega konsulteerima, te ei teinud seda. ja me oleksime äh, loobunud tulemustabeli kaasmenetlusest, me loobusime sellest äh, sellepärast, et me usaldasime teid, aga te olete seda usaldust kuritarvitanud juba kaks korda, nii et meie usaldus teisse on lihtsalt null praegusel hetkel. ja samal ajal äh, olulisi äh, näitajaid ei ole pannud, pandud äh, sellesse tulemustabelisse, energia to tootlikkus, ressursside tootlikkus ja, ja nii edasi ja paistab nüüd siis, et äh, ebavõrdsus Euroopas on asi, mis võiks meie tähelepanu silma, tähelepanust kõrvale jääda. kakskümmend viis äh, protsenti tööpuudust ja teie pöörate oma pilgud mujale. paistab, et teid ei huvita ümbritsev reaalsus, see peab muutma oma arvamust, peab muutma oma äh, maailmavaadet ja reaalsuse tõlgendust. suur tänu! ma tänan, proua president. ma jagan seda arvamust siin parlamendis, ollakse muret selle üle, kuidas komisjon kohtleb seda parlamendi delegeeritud aktide puhul, eriti sel teemal, aga muudki, EMIR ja derivaatide seadusandlus ka. ja selleks, et teha peha, peatähtsaid otsuseid teisel tasandil ja minnes seejuures mööda parlamendist, võttes vastu otsuseid nii lühikese tähtajaga, on vastuvõetamatu. meil ei ole aega kommenteerida, meid ei kuulata ja meil ei vastata komitoloogia, delegeeritud aktid, rakendusmeetmed, reguleeritud tehnilised standardid, need on mõisted võib-olla, mida minu valijad Velsis ei ole kunagi kuulnud, aga eh, kui föderalist Higins ütleb et, et üheksakümmend kaheksa protsenti eh, Euroopa Liidu seadusandlusest viia, rakendatakse, tehakse, koostatakse just nii, siis see ei ole vastuvõetav ja inimesed ei saa väljaspool Brüsselit aru kõigest sellest, kuidas otsuseid langetatakse ja see on ebademokraatlik. delegeeritud aktid ja rakendusmeetmed, nende loogika on selles, et seadusandlus peab muutuma paindlikumaks ja peab saama kaasas käia muutustega ja ma toetan seda eesmärki, aga kui see kõik ei toimu tõeliselt demokraatlikult, kui aluslepingu põhimõttest kinni ei peeta, siis see ei ole sugugi parem, kui lihtsalt dikteerida seadusi. ma olen põhimõtteliselt nõus sellega, et meil on vaja lisada üks meede eh, sinna tulemustabelisse, mis just finantssektorit kasumäära kajastab, aga selleks on mitmeid võimalusi, kuidas seda teha. ja ESRB leiab, et seda tuleb teha teistmoodi, aga komisjon on nüüd ise otsustanud ilma konsulteerimata edasi minna ja see on veel üks näide eh, sellest, kuidas komisjon arvab, et tema teab kõige paremini. kui Euroopa Liit tahab olla aktuaalne oma kodanikele, ja nende igapäevaelus tähtis, siis nii ei tohi talitada. tähtis on, et meil oleksid õiged protsessid, et kaasseadusandjaid ei koheldaks üleolevalt. Uh, ma tänan, proua Swinburne. ma ei näe, et härra Klute siin saalis oleks, nii et ma annan kohe sõna eh, kolleeg Silstrale. palun, fraktsioonilise kuuluvuseta liige härra Silstra. Eh, parlament on pahane selle üle, kuidas tulemustal-, tabeliga on talitatud. see on üks osa uuesest õigusloome paketist ja öö, eh, puudutab liikmesriikide majanduse tulemusi ja vajaduse korral näeb ette ka sanktsioonid aga see kõik seondub liikmesriikide suveräänsusega ja suveräänsus on midagi, mille üle me peame uhked olema, see ei ole mingi ajalooline jäänuk. aga näib, et mitte midagi ei ole saavutatud, kõik näevad, et koduriigis on tööpuudus väga suur, eelarve puudujääk on väga suur, regulatsioon on liiga koormav. ja nüüd tulemustabel näitab, et euroala on ebastabiilne ja seda põhjusel, et Saksamaa on liiga tugev ja see ei ole Saksamaa süü, et teised ei suuda temaga konkureerida, teisedki riigid peavad hea seisma selle eest, et nende majandused on konkurentsivõimelused. ja e, see tulemuse tabel ei aita, sest e, euroalas e, ei ole korralik konkurents võimalik me räägime praegu menetlustest siin tulemustabelistes, aga mitte eh, toimuvast ja tagajärgedest, me räägime heaolust, me räägime võimust ja eh, kas menetlusest kinni peetakse, see tegelikult ei olegi tähtis. liikmesriigid peavad näitama, et nemad vastutavad eh, oma kodanike heaolu eest. suur tänu ja nüüd saavad sõna enda nimel kõigepealt härra Gualtier üheks minutiks. Vicenda... suur tänu, president. see, et parlamendiga ei konsulteeritud makromajandusliku tasakaalu vastutuse menetluse üle eh, eh, on väga iseloomulik ja see näitab suuremat probleemi, mis on mm, peidus. komisjon ülehindab oma rolli suhet ja alahindab suhteid parlamendiga. ja see on peatähtis küsimus kogu see metoodiline küsimus, mida me praegu arutame, on tegelikult suurema poliitilise küsimuse ilming. Eh, kuidas komisjon kasutab nüüd eh, makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust? Eh, siin ei ole kaalul ainult näitajad, puudujäägid, produktiivsus, majanduskasv, me näeme, et kasv, kas on peatunud või on liiga väike. ei saa jätkuvalt jagada Euroopat headeks õpilasteks ja halbadeks õpilasteks. meil on vaja teha korrektiive. nüüd äh, proua Kleeva, palun Euroopa Parlament peab olema paremini kaasatud tulemustabeli indikaatorite väljatöötamisse, kõik on seda juba öelnud ja saan ainult seda üle korrata makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabel peab olema üks instrument või element, mida komisjon kasutab oma põhjalikes analüüsides ja tuleb neid näitajaid arvestada, aga igasugused prognoosid ja teatised, mis hõlmasid ka Sloveeniat, eh, ei näita eh, seda seost komisjoni poliitiliste järelduste ja ühe või teise riigi tulemuste vahel. komisjoni hinnangud on, on samas väga tähtsad, neil on suurem kaal kui näiteks mm, OECD või Saksa ökonomistide analüüsid ja me tahame, et komisjon oleks siin Euroopa Parlamendi liitlane. ma toetan seda, et järelevalvemehhanismi toimimine Euroopa Liidus oleks demokraatlikum protsess ja parlamenti peab arvestama. ma tänan, härra Sanchez Presedo. suur tänu, proua president makromajandusliku tasakaalumatuse ennetamine ja korrigeerimine on Euroopa majanduse juhtimise põhielement, meil on vaja selleks läbipaistvust ja äh, avatud demokraatliku arutelu protsessi, kaitstud peavad olema kõigi Euroopa kodanike huvid. ja sellepärast peab see protsess toimuma Euroopa Parlamendi järelevalve all äh, indikaatorite kehtestamine on poliitiline instrument, see on demokraatlik ja mitte bürokraatlik asi Eh, juhivad need indikaatorid tähelepanu tasakaalunihetele ja käivitavad häiremenetluse ja korrektiivid, kui vaja. ja sellepärast peab kõige sellega tegelema parlamentaarse demokraatliku raamides. ainult see tagab hea juhtimise ja selleks on vaja kolme asja. see, mis on toimunud varasemal ajal, eh, on vastuvõetamatu, see, et parlamenti ei informeerita või hilja informeeritakse, teiseks kaasseadusloojad peab kohtlema kui võrdset partnerid ja kolmandaks ei saa asümmeetriliselt kohelda neid riike, kes on puudujäägiga ja need, kes on ülejäägiga. meil on vaba mikrofoni vooris kaks kolleegi palunud sõna ja kõigepealt härra Kuutaš. suur tänu ma ühinen oma kolleegidega, kes kritiseerisid seda, et parlamendil ei jagata piisavalt informatsiooni tulemustabeli täiendamise kohta nüüd, mis puudutab hiljutise analüüsi tulemust, see avaldati trükis kümnendal aprillil, siis ma näen sealt kahetsusega, et eh, eh, ülejääk, mis on üks makromajanduse tasakaalustamatuse eh, ilminguid, on jäänud välja, näiteks Saksamaa kuus protsenti SKP-st on sealt välja jäänud sellest analüüsist ja Äh, palgatulu äh, küsimused, nendega tuleb rohkem tegeleda. nüüd selleks, et kaotada äh, erinevused keskse majanduse ja perifeerse majanduse vahel, on vaja suurendada konkurentsivõimet ja nõudlust just perifeersetel aladel. härra Möltser on soovinud sõna. makromajanduslik tasakaal tasakaalustamatus on etendanud suurt rolli majanduskriisis ja me oleme kriisist õppinud, et majanduskasvu ei ole võimalik reguleerimise kaudu kehtestada, ka Troika hiljutised sammud on seda tõestanud ei ole sellist ühte retser-, retsepti, millega kriis äh, välja ravida, sest tõesti, kriis on riigiti ka väga erinev, iga riik on erinevas olukorras ja peab ise lahendama enda ees seisvad probleemid. meil on vaja suurendada veel seda mitmekesisust veelgi ja näha on vaja selles võimalust ja mitte võtta tsentralistlikku lähenemisviisi ja sanktsioonide kehtestamine öö, äh, ei vii meid ka edule. ja nüüd saab sõna volinik Malmström. Honorable suur tänu, lugupeetud saadikud, selle mõttevahetuse eest, kõigepealt vastus mõnedele konkreetsetele küsimustele, kõigepealt produktiivsuse küsimus ja ka selle lülitamine tulemustabelisse. häiremehhanismi aruanne juba hõlmab produktiivsust, see on täiendav indikaator ja teisedki nagu investeeringud, teadusuuringute kulutused, samuti mm, tööjõukulud toodangu ühe ühiku kohta ja nii edasi, need on kõik hõlmatud. asümmeetria, jah, komisjon on äh, eh, intelligentset asümmeetriat rakendanud, arvesse võtnud jooksevkonna puudujääke ja ka, ka ülejääke eh, aga need on väga erinevad nähtused ja sellepärast ei saa siin täielikku sümmeetriat tagada. me oleme terve aruande sellele teemale pühendanud, nii et palun eh, lugege seda äh, aruannet, kui hakata arutama seda väga teemat, seda tähtsat teemat edaspidi. ja nagu ma ütlesin, komisjoni kurss on selline, et me peame väga tähtsaks meie koostööd parlamendiga ja äh, me kuidagimoodi ei tahtnud äh, sellest seisukohast taganeda, kui me tulemustabelisse lisasime ühe indikaatori. aga jah tehniline töö, mis toimub komisjoni talitustes, jõudis lõpule ainult novembrikuu keskpaigaks, ajakava oli tihe ja komisjon on väga veendunud selles, et komisjon andis a priori oma rohelise tule sellele indikaatorile. nüüd kui häiremehhanismi aruanne välja tuli, siis oligi meil juba tulemustabelis see uus indikaator sees ja parlament ka soovis seda me tegutsesime heauskselt. me kinnitame parlamendile, et õigel ajal tulevikus informeeritakse parlamenti eh, kõikidest muudatustest tulemustabelis ja me oleme parlamendiga väga nõus, et ainult koostöö eh, kultuur on vastuvõetav kultuur, nii et eh, see ainult suurendab meie institutsioonide usaldusväärsust. ja nüüd, kus me peame makromajandusliku tasakaalumatuse menetlus läbi viima kiiresti, eh, siis eh, loomulikult peab see tuginema institutsioonide vahelisele koostööle ja järg-, kindlasti jälle tuleb volinik eh, majanduskomisjoni ja on valmis teiega arutama neid teemasid. ma tänan väga, volinik Malmström. kallid kolleegid, sellega on meil see arutelu lõppenud, meil on resolutsiooni ettepanek arutelu lõpetuseks ja hääletus toimub täna kell üksteist kolmkümmend. istung praegu katkestatakse ja hääletus algab kell üksteist kolmkümmend.